Mes chers collègues, la séance est reprise et l'ordre du jour appelle... kallid kolleegid, hakkame jällegi pihta ja nüüd on meil plaanis äh, päevakorras äh, nõukogu ja komisjoni avaldused välisinvesteeringud strateegilistes sektorites ja kohe saab sõna proua Tali nõukogu nimel, palun. suur tänu, minu sõnavõtt on üsna lühike, võttes arvesse seda, et välisinvesteeringute teema äh, strateegilistes äh, sektorites tegelikult ei ole nõukogus veel arutellu tulnud. ja seetõttu ei ole mingisugust nõukogu seisukohta veel. tegelikult ei ole